et tema majesteet Hollandi kuningas saaks siia parlamendi kotta tulla ja et me saaksime teda siin tervitada, nii et paar minutit pausi.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 Teie Majesteet, Euroopa Parlamendil on suur au teid täna siin tervitada. tegemist on väga hea traditsiooniga ja kohe kindlasti meie jaoks suur au, et Hollandi eesistumise ajal Hollandi riigipea tuleb Euroopa Parlamendi ette. suur tänu teile, Teie Majesteet, et te peate kinni sellest traditsioonist. Teie olete, võin seda öelda, ei ole esimene Hollandi riigipea, kes pöördub Euroopa Parlamendi poole, aga te olete esimene kuningas, kes Euroopa Parlamendi poole pöördub. me mäletame, kuidas eelmistel Hollandi eesistumiste ajal kuninganna Beatrix oli Euroopa Parlamendi ees teie ema ja meil on väga hea meel, et te peate sellest traditsioonist kinni Euroopa Parlament ja Hollandi kui eesistujariik töötavad praegu väga tihedalt koos nendel rasketel aegadel, sellepärast äh, Teie Majesteet, mul on väga hea meel, et te nendel keerulistel aegadel tulite meie ette ja me juba põnevusega ootame teie kõnet. Teil on sõna, palun lugupeetud äh, president, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed. mul on suur au seista siin teie ees Hollandi eesistumise ajal. Teie esindate Euroopa Liidu kodanikke Euroopa tasandil, nende soove ja ootusi, aga ka nende muresid ja hirme nende ideaale ja nende lootusi, aga ka nende pettumust ja nende pahameelt. kõik, mis Euroopa valijate jaoks on tähtis, on siin esindatud, sellest räägitakse siin ja seda on siin ka kuulda. Teil on tähtis ülesanne, raske ülesanne ka, eriti just praegu. Euroopat piitsutab valituul ja palju sellest, mis meile, eurooplastele, on tähtis, on sattunud ohu alla. kaks kuud tagasi tabasid seda linna, seda kvartalit äärmuslaste rünnangud, milles kaotas oma elu kolmkümmend kaks erinevast rahvusest inimest. me oleme täna mõtetes nende ohvrite lähedastega, kelle elu on nüüd täis valu ja leina ning mõtleme ka vigastatute peale, kes üritavad taastuda nii palju, kui see üldse on võimalik Brüsselit, linna, mis ühendab Euroopat, tabati otse südamesse, nii nagu Pariisi eelmisel aastal. ja nii paljusid kohti meid ümbritsevates riikides. mõtlen siin Ankarat, Aleppo, Beiruti, Bagdaadi, Sussi ja ka Lahori peale vägivald ja alasurumine on osaks igapäevaelust miljonitele inimestele Euroopat ümbritsevates piirkondades. terved kogukonnad on kokku kukkunud ja paljud ei leia muud väljapääsu kui põgenemine. see nõuab väga suurt panust nendelt riikidelt, mis võtab vastu suurem osa põgenikest – Liibanon, Jordaania, Türgi ja terve rida Aafrika riike ka Euroopa Liidu liikmesriigid tunnevad pagulaskriisi tagajärgi, mõned rohkem kui teised. sellest on saanud proovikivi liikmesriikide sotsiaalsele kandevõimele ja solidaarsusele Euroopa Liidu liikmesriikide vahel inimesed vajavad kaitset, neil on vaja kohta, kus nad end tõesti ka kodus tunneksid. nii nagu saksa filosoof Rüdiger Safranski kirjutas, meie võime üle ilma küll suhelda ja üle ilma ringi reisida, aga me ei saa üle ilma elada. elada saame me ainult kas siin või seal. tähtis on mitte unustada seda inimeste vajadust olla kindlalt seotud ühe selle oma kohaga maailmas paljude eurooplaste jaoks on selleks tähtsaks ankruks just oma koduriik koos oma läbielatud ajaloo, traditsioonide ja tavadega see kehtib ka Hollandi kui Euroopa territooriumil elava seitsmeteistkümne miljoni elaniku kohta. hollandlased armastavad oma kodumaad ja on uhked Erasmuse, Hugo Grotiuse, Spinoza, Rembrandi, Van Goghi, Cornelis Leeli ja Johan Cruyffi pärandi üle. aga kogu selle pühendumuse ja kodumaa armastuse juures ei tohi siiski kunagi ära unustada seda, kellele me oleme tänu võlgu sellele laiapõhjalise Euroopa tsivilisatsiooni meid ümbritsevate rahvaste ja kultuuride eest ja tegemist ei ole siin mitte vähem väärtuslike väärtustega. kreeklased olid need, kes pistsid mulda meie tänapäevase demokraatliku riigikorra idu. itaallased andsid meile renessansi, selle kultuuri ja teaduse uuendamise vuliseva allika. Prantsuse immigrant Christophe Plantin oli see, kes kuueteistkümnenda sajandi lõpus avaldas esimesed hollandi keele sõnaraamatud Saksa ja Prantsuse filosoofid nagu Leibniz ja Voltaire olid need, kes panid aluse valgustusele. ja meie Briti ning Poola liitlased olid need, kes ennast ohverdavalt võitlesid Hollandi vabastamise eest tuhande üheksasaja neljakümnendal ja neljakümne viiendal aastal. konfliktid on harva lihtsalt natsionalistlikud, mida sügavamale kaevata, seda rohkem on meie riikide ja kultuuride juured omavahel põimunud. maa-ala on võimalik taraga piirata, kultuuri aga mitte. Euroopa esindab ka tsivilisatsioonimudelit, kus on tagatud isikuvabadused ja inimväärikus, võrdõiguslikkus ja solidaarsus. kaks korda on teie ees esinenud ka minu ema, seda tuhande üheksasaja kaheksakümne neljandal ja kahe tuhande neljandal aastal tema tuletas teile meelde neid kõrgeid ootusi, mis oli noortel eurooplastel tuhande üheksasaja kuuekümnendate aastate alguses. alguses olid äh, konkreetsed vundamendikivid nagu süsi ja teras, kuid sellest kasvas välja liikumine, mis pidi Euroopas kaotama eraldusmüürid, säilitama rahu ja meie maailmajaole andma suurema vastupanuvõime ja ka uue UH. hoo. seda ütles ta teie ees mina sündisin tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmendal aastal. minu põlvkonna jaoks on märgilise tähtsusega tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandas aasta, kui langesid sinnani vankumatuna tundunud Ida- ja Lääne-Euroopat eraldavad müürid. külma sõja lõpp oli uue ajastu alguseks, tekkis ruumi uuteks ühenduslülideks ja sai selgeks, et Euroopa riigid kannavad ühiselt vastutust ja üha rohkem hakati mõistma ka seda, et Euroopa positsioon maailmas oli paari põlvkonna jooksul täielikult muutunud. Euroopa ei olnud enam automaatselt meie mõttemaailma dirigendiks, me ei olnud enam maailma naba ei majanduslikus, geopoliitilises ega ka kultuurilises mõttes. meie jaoks universaalsed väärtused ei ole igal pool iseenesestmõistetavad ja on väga paljudes kohtades ka ohu alla sattunud ja just seepärast, et meie usume nendesse väärtustesse ja meie ühiskondlikesse traditsioonidesse, on ka nii tähtis, et me teeksime koostööd. enam ei sunni meid selleks mitte meie minevik, vaid hoopis tulevik. praegu peaksime me endalt küsima, millises Euroopas me elame, mille üle me võime veel üldse uhked olla. tähelepanu pööratakse tihti eelkõige just probleemidele, puudujääkidele ja muredele. aga neid muresid kui suured nad siis ka poleks, tuleb vaadata ka selle taustal, mida me siiamaani juba tänu koostööle oleme Euroopas saavutanud. miski ei libise käest nii kiiresti kui rahu. pärast Schumanni plaani pole mitte ükski liikmesriik teise liikmesriigi vastu saatnud kahurikuuli ja meie liidus on võimusuhted selgelt asetatud õiguslikku raamistikku ja mina, minu põlvkond on Euroopa ajaloos esimene, kellel on õnn seda kõike kogeda ja ma soovin, et ka tulevastele põlvkondadele jätkuks seda õnne. de keuze voor Europese integratie valik Euroopa lõimimise kasuks tähendas valikut üheskoos välja töötada ja paika panna ühenduse õiguskord, vaba ja avatud ühiskonna alustada, alustalad. viissada miljonit eurooplast jagavad ühistelt väärtustel põhinevat liitu. selle eesmärgi paikapanek ja elluviimine oli seotud paljude arutelude ja emotsioonidega. jah, emotsioonid võivad üle pea kasvada ka siin Euroopa Parlamendis abstraktsete väärtuste kirjutamine konkreetseteks seadusteks ähm, toob endaga kaasa tul-, tuliseid arutelusid ja arvamused võivad olla väga erinevad. seda peetakse vahel tõendiks Euroopa nõrkuse kohta. aga tegelikult on see tõendiks Euroopa tugevuse kohta. kriitiline analüüs, arvamusevabadus, arutelud ja ka avalik demokraatlik järelevalve on osa meist, ainult diktatuurides ei toimu avalikku arutelu. miks on siis nii tähtis jätkata üheskoos ülesehitustööd? vastuse sellele küsimusele anname me iga päev ise ikka ja uuesti. pea kõikide suurte ülesannete puhul kutsutakse üles paremini koostööd tegema. pagulasvoogude haldamine inimkaubitsemise vastane, terrorismi ja kuritegevuse vastane võitlus, energiatarnekindluse parandamine, kliimamuutuste vastane võitlus, majanduskasvu tagamine ja uute töökohtade loomine pea kahekümne kahele miljonile eurooplasele, kellel pole tööd, ja ka meie positsiooni tugevdamine moraalse verstapostina võitluses vabadust ohustavate jõududega. kõikide nende ülesannete puhul on meil lihtsalt üksteist vaja nagu Erasmus juba viissada aastat tagasi kirjutas, mitte miski pole lihtsam kui killustumise ärakaotamine. Euroopa on oma mitmekesisuses ühtne ja igaühe panus on tähtis. Euroopa lillekimp ei ole täiuslik, kui sealt on puudu Hispaania nõmmnelk, Prantsuse lilleõis, Kreeka karusõrg, Taani kirikakar Saksa rukkilill, Austria alpijänesekäpp, Horvaatia iiris ja Hollandi ning Ungari tulbid ja muidugi ka Inglise roos. Euroopa Liit võib maailma areenile astuda püstipäi, aga see ei vabasta meid kohustusest olla avatud kriitikale ja ka iseennast kriitiliselt vaadata tihti tegeleme me kiireloomuliste ühiskondlike probleemidega alles siis, kui häda on tõesti nii suur, et teisiti enam lihtsalt ei saa. nii juhtus see panganduskriisi ajal ja natukene aega tagasi ka humanitaarkriisi ajal, kui Süüriast ja teistest konfliktipiirkondadest jõudsid siia pagulasvood. sündmuste ettenägemine ei ole just Euroopa kõige tugevamaks küljeks. Euroopa ei saa liikuda kiiremini, kui liikmesriigid lubavad liidu tasandi ja liikmesriikide koostöö ja näiteks ka Euroopa Parlamendi ja riiklike parlamentide koostöö on nende uute probleemide valguses veelgi tähtsam kui kunagi varem. ja samal ajal esitab see nõudmisi ka Euroopa toimimisviisidele. see kehtib ka meie majanduse tugevdamise kohta. meie noored on meie tulevane kapital teeme me ikka piisavalt, et neile tulevikuperspektiive tagada noorte kasutamata potentsiaal meie ühisturul on tuhat kakssada viiskümmend miljonit eurot väärt. kuuskümmend aastat pärast siseturu sisseviimist on see nii. kas see ei peaks meid siiski mõtlema panema? majanduse, majanduslik ja sotsiaalne tulevikuperspektiiv on kõigile ülitähtis. töö selle kallal hõlmab rohkemat kui siseturul majanduskasvu tagaajamist. meie ühiskondlik õiguskord kujutab endast ka sotsiaalset õiguskorda me peame rääkima ka võrdsetest võimalustest. õigus minna teise riiki ülikooli õppima, tööle, seal ettevõte luua ja teenuseid kasutada on tõesti suurepärane leiutis. aga me ei tohi ära unustada ka nende vaatenurka, kes jäävad koju. Nemad ei näe enam suuremaid võimalusi, vaid nemad näevad suuremat konkurentsi ja mõnede jaoks tähendab Euroopa praegusel hetkel võimalust oma tiibu sirutada, teiste jaoks aga tähendab see võimalust end oma teokarpi tagasi tõmmata. mure sellise Euroopa pärast seguneb väga lihtsalt ka murega selle üle, kuidas Euroopat juhitakse. mõnede jaoks on Brüssel pigem patuoinas ja veskikivi kaelas kui liitlane pikalt on üritatud paika panna ka ideaalpilti Euroopast, sellist pilti, kus lähtutakse üha kaugemale minevast Euroopa ülesehitusest. aga nagu ka stabiilse silla ehitusel tuleb alati arvestada ka ähm, materjaliga ja füüsikaseadustega ja ka vundamendi vastupidavusega, ikka selleks, et kokkukukkumist vältida kandekonstruktsiooni tugevdamise vajadusest on Euroopa institutsioonides ja ka Euroopa Parlamendis aru saadud ja vastuseks on sellele, et meil pole vaja mitte rohkem reegleid, vaid paremini toimivaid reegleid. keskenduda tuleb põhilisele, sellele, mis nõuab meilt ühist lähenemist ja koostööd. otsuseid tuleb vastu võtta võimalikult madalal tasandil, inimestele lähedal. see ei muuda Euroopat mitte ainult tõhusamaks, vaid tuleb vastu ka eurooplaste muredele, kes kardavad sündmuste üle kontrolli kaotada ja oma kultuurilist identiteeti kaotada. kodanikud tunnevad ennast Euroopa kodanikena ainult siis, kui nad omal maal, oma kodulinnas ja kodukülas end ka kodus tunnevad. Euroopa algab nii-öelda köögilaua äärest. uhke eurooplane on ja peab ka olema uhke soomlane, prantslane, poolakas, Portugal, britt, bulgaarlane, kreeklane, sakslane ja hollandlane. ükski poliitiline kord ei saa hakkama ilma tiheda sidemeta rahvaga. Euroopa Liit ei tohi saada eliitide projektiks. kõik kodanikud peavad end Euroopa Liidus kodus tundma. Euroopa Liit peab hõlmama seega meid kõiki, kõrgkoolidotsente, veoautojuhte, väikeettevõtjaid, tööotsijaid pensionil olevaid vabrikutöölisi, elamisloaga pagulasi ja ka kooli poolelijätjaid. igal aastal reisib iga kolmas eurooplane mõnda teise Euroopa riiki. kaks kolmandikku aga ei tee seda. just nende viimaste jaoks peab Euroopa olema, Euroopa leidma rohkem sõnajõudu. meie liit on nii vandersellide kui ka kodus kükitajate jaoks otse valitud institutsioonina Euroopa Liidus on teil siin kanda eriline vastutus nii oma valijate kui ka nende ees, kes oma hääle toovad kuuldavale ainult riiklikel valimistel. valimiste ja referendumite tulemused ka minu koduriigis võivad arenguid Euroopa tasandil keerulisemaks muuta, kuid Euroopa lugu saab ainult üheskoos kirjutada seda saab edasi kirjutada ainult siis, kui nii valijad ja valitud üksteist kuulavad ja teevad seda nii Euroopas kui ka oma koduriigis. juba kuuskümmend aastat on Euroopa koostöö olnud sillaks tulevikku. alguses oli see sild kitsas, aga aastate jooksul muutus sild laiemaks, nõudmiste paketid suuremaks ja eesmärgid eh, ulatusid kaugemale kui konstruktsioon, kas konstruktsioon jääb pidama, sõltub meist. kõik sõltub mei-, sellest, kuidas me ka üritame seda ehitist stabiilsena hoida. ja väga tähtsaks osaks siin olete teie, Euroopa kodanike esindajaid, kes te esindate kogu seda mitmekesisust. aga ükskõik, kui suur see mitmekesisus siis ka poleks ja kui erinevad me ka poleks, selle taga on veel rohkem, veel rohkem on seda, mis meid ühendab. ma soovin teile kõigile palju jõudu ja edu oma tähtsa töö jätkamisel.